ma avan istungi ja meenutan teile, et vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale on ette nähtud, et ametist lahkuva presidendi juhatamisel ei saa toimuda mitte mingisuguseid arutelusid, mis ei ole seotud parlamendi presidendi valimistega. nii et äh, ma ei võta vastu mingisuguseid märkusi, arutelu ei toimu, me hakkame tegelema ainult parlamendi presidendi valimistega, nii näeb ette kodukord. vastavalt kodukorra sätetele oleme me kohustatud valimisi läbi viima. artikkel kolmteist näeb ette, et, et presidendi ametikohale esitatud kandidaadid võivad üles seada fraktsioonid või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget. kodukorra kohaselt on esitatud kolm kandidaati presidendi ametikohale. eile ma esitlesin neid, aga loen ka nimed täna ette härra Nirždjeva. palun äh, näidake ennast, härra Deva. härra Martin Schulz. härra Schulz, palun ja proua Diana Wallis. teen ka järgmise märkuse. kandidaadid andsid mulle teada, et nad on oma kandidatuuri esitamisega nõus, ärge oma kohtadelt enneaegselt lahkuge, sellepärast et enamiku ettekirjutustest loen ma siin poola keeles ette ja kui te oma kohalt liiga varakult lahkute, siis te lihtsalt ei kuule. vastavalt artiklile neliteist osutub valituks see kandidaat, kes saab häälte absoluutse enamuse. ma kordan kehtivate häälte absoluutse enamuse tühjad või rikutud sedelid ei lähe arvesse, see on suhteliselt lihtne reegel. kõigepealt tahaksin ma loosida välja kaheksa kolleegi nimed, kelle ülesandeks on häälte lugemine, nad valitakse loosi teel kõikide parlamendi liikmete hulgast, kes on hääleõiguslikud. siin on nüüd valimiskast parlamendisaadikute nimedega ja siit võtan ma nüüd sedelid vastavate nimedega. Porcelino, kolleeg Porcelino proua Borsellino, kas te olete nõus? proua Borsellino on esimene häältelugeja. Sogur, Šogur palun tõuske püsti, kui tohin paluda kas te olete nõus? hästi. ja järgmine on äh, kolleeg Stiller proua Stiller. suur tänu olete nõus? ei? vabandust, ütleb härra president ja õnnitleb kolleegi lapse saamise puhul, lisavad tõlgid ja nüüd äh, leiame teile asendusliikme, väga hea ja selleks on kolleeg Panajotov. kolleeg Panajotov, kas te olete nõus? jah. suur tänu. järgmine nimi. kolleeg Rüüle ei ole kohal. niisiis valime kellegi teise asendusliikmeks. kolleeg Pots. Pots. olete nõus, suur tänu. ja järgmisena kolleeg Boris. olete nõus? ei? üks hetk. härra president, ma parasjagu võtan vastu Kasahhi opositsiooni eh, delegatsiooni ja ma olen sellega seotud hästi, valime teise kolleegi, selleks on Padu, Pagl. kas te olete nõus? hästi. ja järgmisena kolleeg Kalinovski. kas te olete nõus? jah. järgmisena Kalfin olete nõus? tänan. ja viimane häältelugeja, Perello Rodriguez. olete nõus? suurepärane. kallid kolleegid, selgitan teile järgmisi punkte ma palun kõikidel äh, parlamendisaadikutel, kes valiti häälte lugejateks, tulla siia ette ja seista juhatuse laua taha. palun nendel kaheksal kolleegil siia tulla selles järjekorras, milles te valituks osutusite, määratakse teile ka valimisurnid Bosolino AB, Rasogur, urnid C ja E, Panajotov, valimiskastid F ja H, Pots, I ja K, Pago, LM, Kalinovski, NR, Kalfin, S Rejo Rodriguez TZ. ma palun kaheksal kolleegil siia tulla ja seista juhatuse laua taha. ja tulge siia minu juurde mõneks minutiks. kohe nüüd, palun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 are missing. Two colleagues. kaks kolleegi on veel puudu. palun tulge siia meie juurde poodiumile minu selja taha. kuusteist on kohal, aga kaks kolleegi on veel kadunud proszę państwa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 kõigil ehk ei olnud äh, aega, nii et räägin teile valimiste erinevatest faasidest. kõigepealt jagatakse laiali valimissedelid ja ümbrikud. Neid sedeleid ja ümbrikke võib juba praegu jagama hakata. võite alustada valimis- sedelite ja ümbrike jagamisega. ja nüüd ähm, valimisest meenutan teile veel kord, et äh, valimiseks on vaja antud kehtivate häälte absoluutset enamust. pärast seda, kui te olete valimissedeli kätte saanud, palutakse teil märgistada kastike selle kandidaadi kõrval, keda te soovite valida. Te võite valida ainult ühte isikut. kui te olete märgistanud kaks või kolm nime, siis on sedel kehtetu ja kui te teete muid märkusi, siis on samuti sedel kehtetu. Te võite sisse viia korrektuure pärast eh, seda, kui te olete kogemata teinud märgi valesse kastikesse, siis te võite saada uue valimissedeli, olles tagasi andnud vana kehtetu sedeli. ma palun teil jääda oma kohtadele. nüüd avan valimised ja valimistel osalevate parlamendisaadikute nimed lähevad protokolli nii, et äh, allkirjastage kindlasti see nimekiri, mis on vastava valimiskasti juures. samas palun teil ka end dokumendi abil identifitseerida. valimissedelid on nüüd äh, jagatud laiali ümbrikega ja koos ümbrikega tuleb nad ka valimisurni sisestada. ja eelnevalt tuleb valimissedel kokku murda. häälte lugejad hääletavad kõige viimasena. ma sain aru, et kolleeg Schlüteril on küsimus valimismenetluse kohta, palun. ja härra president, vastavalt kodukorra reeglitele tuleb kandidaatidel esitada majandushuvide kaasajastatud uuendatud versioon. kas kandidaadid on seda teinud antud juhul? suur tänu. jah, see on vastavalt ähm, reguleeritud ja kinnitatud ja vastavalt uuele käitumisjuhisele on meil selleks kolm kuud aega. avan valimised ja palun teil ähm, liikuda valimisurnide poole.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

Dear friends, I will check. kallid sõbrad, kontrollin, kas te olete lõpetanud ähm, hääletamise. proua Borsellino, valimiskast AB, kas te olete lõpetanud? proua Borsellino, austatud äh, kolleeg valimiskast AB, kas te olete lõpetanud või veel mitte? hästi, te tulete. valimiskast CE, härra Šogo. kas te olete lõpetanud? jah, hästi valimiskast FH. Äh, kolleeg Panajotov, kas te olete lõpetanud? kolleeg Panajotov, kas olete lõpetanud? veel mitte. ootan siis. ootan They are allowing uh, Mrs. Jana to Great, great. We will wait. hästi, ootame. Box A, B is coming to me, thank you very much. ja valimiskast A, B liigub minu poole, suur tänu Uh, Mr Paul, our colleague. valimiskastelle on lõpetanud, suur aitäh, väga hästi. härra Paago. valimiskast NR, kas te olete valmis? jaa, hästi. hästi, äh, edasi kolleeg Kalinovski, S. olete lõpetanud? hästi. kolleeg Kalvin S, olete lõpetanud? ja valimiskasti konnid Z, kolleeg Rodriguez, kas olete valmis? jah, väga hästi siis ma tahaksin küsida, kas keegi tahaks hääletada praegu? kas me oleme kõik lõpetanud? jah, oleme. head kolleegid. käesolevaga lõpetan ma hääletamise ja palun kõikidel häältelugejatel äh, minna saali üks null, äh, üks null null. istung on käesolevaga katkestatud ja kui istung jätkub, siis äh, kuulete vastavat äh, signaali. ja kell heliseb äh, umbes kolmekümne, neljakümne minuti pärast, siis peaksite tagasi tulema täiskogu saali. nii et see toimub umbes neljakümne minuti pärast ja praegu on istung katkestatud